lõpetatakse ja järgmine istung on seitsmeteistkümnendal juulil kella kümnest kella üheni. päevakord on Euroopa Parlamendi kodulehel saadaval. ilusat õhtut! <laughs>